si vous voulez bien prendre place. kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele ja alustage oma tööd. päevakorrapunkt number kuusteist. annan sõna kolleeg äh, Oleg Kristjansonile. ta tutvustab meile oma arvamust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kaks tuhat kaheksa murd sada kuus äh, meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta. see on tekst äh, mille äh, kohta me peame esitama arvamuse. põhiraporti äh, koostab transpordikomisjon ja Brian Simson. palusime, et me saaks esitada oma arvamuse ja peab ütlema, et äh, senine arvamuste vahetus tundub, et artikli viiskümmend selles äh, selle teema puhul ei ole, nii et sõltumata sellest, mis lõpuks otsustatakse, peame edasi liikuma ja sellepärast annan ma koheselt sõna härra Kristjansonile. Tak for det, fru formand. Det her er en meget teknisk äh, rapport, og derfor... Tänan, see on äärmiselt tehniline raport. Ma üritan äh, teile selgeks teha, millest äh, asi räägib. see on konventsiooni STC kaks siis V. kahe tuhande kümnendal aastal me leppisime osapooltega kokku. oli siis rahvusvahelisest merendusorganisatsioonist. Euroopa Liit Euroopa Liidu sätted vastasid üldjoontes rahvusvahelistele nõudmistega ja seitsmekümne neljanda aasta direktiivi muudeti, nüüd on direktiivi nimi on kaks tuhat kaheksa murd sada kuus. kahe tuhande seitsmendal aastal võttis rahvusvaheline merendus, vaatas merendusorganisatsioon DCC eh, kaks siis V, et suurimaid muudatusi sisse viia puudutavad otsuseid, mis võeti vastu kahekümne viiendal juunil kahe tuhande kümnendal aastal Malis. uute sätete, uued sätted hakkavad kehtima kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, me oleme omadega maha jäänud, kui see Euroopa Liidu eh, eh, kui seda ei suudeta jõustada eelnevalt, siis igasugused äh, menetlused liikmesriikide vastu on vastuolus rahvusvahelise õigusega. meie reageerisime juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja Euroopa riikide poolt ei olnud tegelikult mingisugust reaktsiooni. ja, ja tahaksin rõhutada ka seda, et selles raportis pole midagi sellist, mis oleks välja mõeldud, et see kõik on juba reaalselt olemas ja see kõik äh, on tegelikult pigem äh, meiepoolsed, äh, need kõik on siin täpsustused, siin on mõningad selgitused, mis on ette nähtud. ma arvan, et oleks oluline seda täpsustada, me rõhutasime sotsiaalpartnerite arvamuse tähtsust, eriti puudutab see miinimumpuhkuseaega ja see Eh, sellesse on eh, kõik need soovitused juba sisse viidud, samuti on eh, tunnistuste register, mis tuleb luua ja ja loomulikult tuleb, peavad direktiivid vastama ka andmekaitseseadustele. meil on ka lingvistilisi täpsustusi üsna palju. kuus kuni seitse ettepanekut, ma ei tea, kas need hääletusele lähevad kuid eesmärk on ühesõnaga teksti teatud määral muuta, sõltuvalt sellega, kas tegu on mehest äh,, mehe või naisega, see on Taanis vähemalt väga oluline. on selliseid valdkondi, mille äh, oleme välja jätnud, sest need on juba kusagil mujal mainitud, aga äh, see kõik muu vastab muidu juba olemasolevatele kehtivatele seadustele. olin kontaktis transpordikomisjoniga, nagu seda proua esimees ütleb. kahjuks me ei saanud tõhustatud koostööd, mis äh, oleks meile võimaldanud arutada mõningaid aspekte, mida transpordikomisjon oleks võinud arvesse võtta, kuid mul olid siiski otsesed kontaktid ja keegi pole meie ettepanekute vastu, sest nagu ma ütlesin, olemas, tegu on eh, seadustega, mis juba kehtivad. ma loodan, et eh, transpordikomisjon on nõus meiega rohkem koostööd teha ja et meie arvamus võetakse arvesse. pidasin arutelusid ka fiktiivse raportööri, variraportööriga ja loodan, et saame suure toetuse ja et Euroopa reeglid äh, hakkavad kehtima, võttes arvesse e, e, e, rahvusvahelisi seadusi. ootan huviga arutelu kolleegidega koha peal, aitäh. härra Kozlovski. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Na wstępie chciałbym podziękować. Suur tänu. Kõigepealt ma sooviksin tänada härra raportööri. Ta on tema, ta on teinud väga head koostööd, ma sooviksin rõhutada ka seda, et kõik need selgitused on, mis ta on välja pakkunud, on väga head. tuleb meeles pidada seda, et kui me räägime direktiivist, mis räägib miinimum ettevalmistust meremeeste jaoks, siis äh, räägime olulistest küsimustest, sest eh, eh, siin eh, on tegu siis STCV jõustamisega ja paljude Euroopa riikide poolt on see jõustamine juba toimunud. direktiiv puudutab tõesti seda rahvusvahelist konventsiooni, me peame olema ettevaatlikud, et me ei satuks olukorda, kus liikmesriigid peavad, võtavad vastu teksti, mis on äh, teistsugune. peame olema järjekindlad ning mis puudutab äh, konventsiooni, siis ma olen nõus härra Kristjansoniga, andmete edastamine Euroopa Komisjoni, eriti mis puudutab äh, tunnistust ja kvalifikatsiooni taset meremeeste juures, see peaks toimuma, võttes arvesse äh, andmekaitset. STC kaks siis V, mis äh, rahvusvahelise merendusorganisatsiooni poolt vastu võeti, on väga oluline. see informatsioon, seda informatsiooni peaks kasutama selleks, et äh, mõista olukorda tööturul ning äh, paremini ette valmistada meremeeste äh, <clears throat> tööd ja töö ja karjääri. peame ka üle vaatama koolid, mis, äh, merekoolid. mis puudutab pooleteistaastast perioodi, siis ma arvan, et praegu kehtivad reeglid äh, ei ole enam realistlikud siin räägiti ka töötundidest ja puhketundidest. see on äh, seotud tööaja direktiiviga. tegu on väga keerulise küsimusega. me teame, et praegusel hetkel väga paljud äh, laevad seilavad teise riigi lipu all, mis teeb nende kontrollimise keeruliseks raske on leida kompromissi, kuid äh, mis puudutab direktiivi miinimum, äh, meremeeste miinimumkoolituse kohta, siis ma arvan, et see algatus kindlasti suurendab julgeolekut merel, aitäh. proua Hirš um,. Thank you, madam chair. suur aitäh äh,, Aldo Fari raportööri Philip de Paco poolt, ma loen ette tema kommentaarid. tahaksin tänada raportööri, kes on teinud eh, koostööd erinevate variraportööridega ja see muudab töö tõhusamaks. ei ole eriti palju manööverdamisruumi, kuna see puudutab ainult Manila muudatuste ülevõtmist Euroopa Liidu õigusesse. midagi uut eh, lisada ei saa, tegemist on äärmiselt tehnilise teemaga ja seetõttu ei ole muutmine ka eriti lihtne. seepärast ma arvan, et komisjoni ettepanek on hea. võin toetada ka raportööri arvamust, olen nõus enamiku tema ettepanekutega. mis puudutab muudatusettepanekut kakskümmend neli andmekaitse kohta, siis ALDE fraktsiooni jaoks on see äärmiselt oluline. me võib-olla teeme ettepaneku selle tugevdamiseks Äh, raportöör on artikli viisteist üksteist äh, ümber sõnastanud, äh, selle teine pool võib olla problemaatiline. Manila kokkuleppe muudatused jõustusid esimesel jaanuaril sellel aastal, mis puudutab komisjoni ettepaneku vastuvõtmist, siis selleks võib kuluda aega ja see võib tekitada probleeme, võib tekitada probleeme äh, Äh, sadamariigi kontrolliga väljaspool Euroopa Liitu ja võib äh, kahjustada saada meie konkurentsivõime. samuti võib tekkida probleeme tunnistustega, äh, rohkem viivitusi ei saa seetõttu lubada arvan, et äh, kokkulepe esimesel lugemisel oleks absoluutselt vajalik. nii et ma üldjoontes toetan ettepanek, arvamust, äh, võin aga teha mõned äh, muudatusettepanekud ka omalt poolt ja ootan huviga koostööd raportööri ja teiste variraportööridega. suur tänu, kas komisjonist on siin keegi? härra Mendola komisjoni eest Thank you uh.... suur aitäh, nagu raportöör juba mainis, tegemist on üsna tehnilise teemaga. Manila konventsioon on juba jõustunud esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist, nii et äh, me peaksime tegutsema nii kiiresti kui võimalik. tervitame seda raportit Mm, sisuliselt ei see, tekita see meile erilisi probleeme, nagu raportöör ütles, see kajastab STCW konventsiooni sisu ja olemasolevaid Euroopa Liidu reegleid. leiame, et nii palju kui võimalik, me peaksime jääma Manila konventsiooni teksti juurde, kuna meie ettevõtmise eesmärk on just selle konventsiooni ülevõtmine Euroopa Liidu õigusesse. rohkem kommentaare mul ei ole praegu, aitäh. Merci. tänu. härra raportöör, palun. Tak for det, fru formand. Der var jo ikke så mange. Suur tänu. ma arvan, et siin pole eriti põhjalikult vaja vastata, tahaksin tänada kolleege nende tähelepanekute eest. sooviksin arvata ning arvan, et võime jõuda väga tasakaalustatud arvamuseni ja eh, proua Hirschile ja härra Kozlovskile võin öelda, et tõesti, see on mainisime ka andmekaitset ja pidame seda meeles, et see ja teame, et just selles valdkonnas on äh, teame, et transpordikomisjonis just on äh, tekst väga palju karmimaks muutunud ning äh, ta ning tööaja direktiivi ja puhkuseaja direktiivi tuleb ka siin arvesse võtta reegleid tuleb üheselt äh, tõlgendada, vastasel äh, korral muutub, äh, muutub asi väga keeruliseks ning sooviksin tänada ka komisjoni, kes ütles, et erilisi probleeme neil selle arvamusega neil ei ole. tundub, ma arvan, et me saavutame konsensuse selle teksti osas ma olen valmis kohe vastu võtma teie muudatusettepanekud, et me saaksime selle küsimusega kiiresti edasi minna, nagu ütles härra De Backer, loodetavasti on võimalik es-, nõukogu esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda, suur tänu kommentaaride eest ja head koostööd! suur tänu! ma saan aru, et üldne eh, Äh, strateegia selleks, et edasi minna, on rääkida mitmuses. arvatavasti on meil võimalik selle küsimuse juurde tagasi tulla. nüüd lähme, oleme päevakorrapunktiga kuusteist ühele poole saanud. Lähme nüüd päevakorrapunkti kümme juurde ning sellega seoses annan ma sõna meie aseesimehele Nadja Hirschile ja see puudutab Euroopa kodanike ettevõtete kahtekümmet peamist ühisturu toimimisega seotud mureküsimust. ning äh, me vaatame üle muudatusettepanekud, mis esitati selle raporti kohta ja kuuskümmend seitseteist on esitatud muudatusettepanekuid. Ähm, suur aitäh. nagu te ütlesite, meil on seitsekümmend seitse muudatusettepanekut. suur tänu kõikidele variraportööridele väga hea koostöö eest. enamik muudatusettepanekuid täiendab olemasolevat teksti ja aitavad selgitada mõningaid kõige olulisemaid aspekte. ja mul on väga hea meel, et äh, meil on olemas hea alus kompromisside kokkupanemiseks, mis hõlmaksid kõiki erinevaid aspekte. nii et äh, loodame, et need seitsekümmend seitse muudatusettepanekut äh, õnnestub ühendada eesmärgi päraseks tekstiks. võrdse töötasu kohta on mitmeid kommentaare, sisuliselt on see äh, vägagi tervitatav. täna me hääletasime võrdse või võrdväärse töö eest makstava võrdse tasu raporti üle ja nüüd peame vaatama samas, kas äh, võrdne tasu sobib selle arvamuse konteksti. Äh, tegemist on probleemiga, mis hõlmab kõiki liikmesriike. me räägime töötajate liikuvusest ühest riigist teise ja ühisturust ja tekib küsimus, kas see võrdse tasu teema siia sobitub. ja mõned on väga kahtlustatud kehvad ettevõtjate kui selliste suhtes üldiselt, äh, arvates, et kõik ettevõtjad kuritarvitavad äh, töötajaid. ja see arvamus kajastub nendes muudatusettepanekutes. me räägime aga kodanikest ja ettevõtjatest ja peame leidma sobiva tasakaalu. Äh, ilmselt on tarvis veel kohtumisi Strasbourgi nädalal korraldada, siin on päris mitmeid punkte, kus on tarvis teemat selgeks vaielda üks asi, mis minu arvates on väga hea, on see, et esimeses osas, kus me räägime nõndanimetatud kahekümne kaheksanda režiimi või kindlustussüsteemi ideest, on hea meel näha, et Äh, on tehtud mitmeid muudatusettepanekuid, sotsiaaldemokraadid soovivad neid sätteid kohustuslikuna, äh, aga peame siiski mõtlema selle üle, et kas ei peaks piirduma äh, vabatahtliku lähenemisega. ja kindlasti saab ka see olema üks huvitav arutelu teema. muudatusettepanek number seitseteist on veel üks, mis mulle meeldib et komisjoniks oleks keskne koordineerimispunkt nii-öelda. ma ei ole päris kindel, kas meil midagi taolist juba ei ole olemas, mis seda ülesannet võib täita. kui aga mitte, siis ilmselt midagi taolist on vajalik. praegu võib näha mitmeid huvitavaid algatusi ja samas nendevaheline koordineerimine ei ole alati piisav. ja siin on ka mitmeid muid huvitavaid äh, arvamusi ja kommentaare ja ootan huviga koostööd variraportööridega. Äh, ja ilmselt suudame nii mõnegi nendest äh, kompromissidena sisse võtta ja loodetavasti täiskogul enamus hääletab selle dokumendi poolt. Yo creo... mina arvan, et äh, me kindlasti lepime kokku raportööriga. on mitu punkti, mille puhul tundub, et muudatusettepanekud äh, lähevad kõik ühes suunas. see puudutab äh, sotsiaalkaitsesüsteemi ja ma kavatsesin esitada samuti küsimuse ähm, kohta minul on kahtlusi vabatahtliku sotsiaalkaitsesüsteemi, tervishoiukaitsesüsteemi kohta. tegu on väga olulised küsimused, mis puudutavad pensioneid, samuti eh, sotsiaalabi. see on oluline, kui me soovime, et töötajad liiguksid riigist riigi. ma arvan, et oleks hea, eh, et kui meil oleks aega Strasbourgi nädalal äh, arutada äh, seda küsimust äh, Rahvapartei äh, teab, et me oleme valmis läbirääkimisi pidama kõigiga, kes seda soovivad. suur, suur tänu ja proua Steinbrück. aitäh, proua esimees. Need seitsekümmend seitse muudatusettepanekut lähevad üldiselt õiges suunas, nii et äh, enamikku nendest võib toetada. Äh, samas on äh, paar-kolm küsimust, milles ilmselt tuleb veel arutada. kodanike mured on peamiselt seotud ühisturuga võrdne et äh, asuvad töös samas kohas ja see on üks teemasid, mis on tõstatatud, me räägime töötajate liikuvusest. tähtis on, et äh, meil oleksid pikemas perspektiivis ülekantavad sotsiaalkindlustussüsteemid ja see ei peaks olema vabatahtlik liikuvate töötajate puhul ei peaks teave nendele töötajatele hõlmama vaid sotsiaalkindlustust, vaid eh, ka tervisekindlustust eh, ja töötukindlustust. liikmesriikides eh, keskse koordineerimispunkti olemasolu on äärmiselt tähtis muudatusettepanek äh, seitseteist, äh, keskse Euroopa koordineerimispunkti loomine on ka oluline, probleemid, mis tekivad, on tihti kahepoolsed, äh, puudutavad maksuõigust, sotsiaalkindlustusõigust ja muud taolist, komisjonis aga ei pruugita teada, milles täpselt probleemid seisnevad töösuhetes, ma elan üsna Saksa-Prantsusmaa piiri lähedal ja vestlen äh, piiriregiooni inimestega ja neil on tõsiseid probleeme tulenevalt õiguslikest erinevustest. me peame vaatama, mida saab lahendada Brüsseli tasandil. isegi kahepoolsed kokkulepped ei pruugi alati toimida ning siis äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad diskrimineerimisreegleid, töötajate õiguste puhul peaks rõhutama võrdse kohtlemise direktiivi tähtsust, see aga kehtib kõikide liikuvate töötajate suhtes Euroopa Liidus ja ma arvan, et on aeg, et äh, nõukogu lõpuks võtaks vastu diskrimineerimisvastase direktiivi. meil on mitmeid erinevaid muudatusettepanekuid erinevatest fraktsioonidest, mis puudutavad töötajate lähetamise direktiivi. ühtse turu seisukohast on tähtis, et oleks äh, võrdne kohtlemine olemasolevatest kokkulepetest äh, sotsiaalpartneritega peetaks kinni ja loomulikult me ei taha omalt poolt julgustada sotsiaalset dumpingut. seitsekümmend seitse muudatusettepanekut kajastavad selle teemaga seotud aktiivsust, kui me suudame sellel teemal edasi liikuda, oleme astunud eh, sammu edasi ühtsema Euroopa suunas enne kui ma annan sõna komisjonile, ma tahaksin tulla tagasi selle juurde. me <clears throat> te raportist esimest korda rääkisime, ma ei esitanud muudatusettepanekuid, mis on minu jaoks üllatav, on see, et äh, eurooplaste äh, mured siin äh, äh, räägitakse piiriülesest mõjust, kuid näiteks riiklikest poliitikatest ei räägita, ka sotsiaalpoliitikast, mis on paljude jaoks väga murettekitav ning vaadatakse äh, ka seda, et äh, konkurents üritab nõrgestada näiteks äh, sotsiaalmajade ehitust, ma arvan, et see oleks võib-olla Eh, määranud tähelepanu, kuid mul on ainult iseennast süüdistada, sest ma ei esitanud sugugi muudatusettepanekuid. proua vastus, palun. suur tänu ja kõigepealt ka minu poolt eh, õnnitlused kolleegile selle arvamuse koostamise eest ning eh, edu kompromisside kokkupanemisel nende seitsmekümne seitsme muudatusettepaneku põhjal Äh, kindlasti võib öelda, et on mitmesuguseid äh, seisukohti ja see on vaid äh, üks seitsmest arvamusest, mida võetakse arvesse lõppraporti puhul, mille eest ka mina olen vastutav. see arvamus arvamuse kohta äh, on, peab olema kindel, sidus, me peame mõtlema, mis on meie lõppeesmärk seoses äh, kodanike ja ettevõtjate kahekümne põhiprobleemiga. me peaksime algusest peale selgelt määratlema, missugused on meie komisjoni pädevused juhtraportöörina tahaksin meelde tuletada, et on oluline, et äh, see komisjon keskenduks üksnes valdkondadele, mis jäävad selle komisjoni pädevusse. me räägime siis äh, teemadest nagu sotsiaalkindlustus, mis on töötajate liikuvuse jaoks väga tähtis, siis äh, ravikindlustus, võib-olla ka diskrimineerimine, aga tähtis on et me ei unustaks, et see on vaid üks panus äh, suuremasse raportisse. võib-olla võiksin omalt poolt öelda mõne sõna äh, siseturukomisjoni seisukohast. me peaksime välja pakkuma peamised soovitused liikmesriikidele äh, nende probleemidega toimetulemiseks. Eh, lähenemine on valida kolm peamist peatükki, kodanike teavitamine nende õigustest eh, siseturu raames, ülevaade siseturu eelistest eh, tööhõive ja töökohtade loomisel, ka Euroopa direktiivide ülevõtmise ülevaate, tihti ei tee liikmesriigid seda piisavalt ega korrektselt, seepärast on tähtis, et Euroopa Liidu õigusakte rakendataks korralikult. ülevõtmine ei ole alati liikmesriikides toimunud korrektselt. ja siis me pakume välja liikmesriikidele ka äh, meetmeid paremate valitsemistavade kohta liikmesriigid peavad omalt poolt tegema rohkem pingutusi, näitama üles suuremat poliitilist tahet, eh, tagamaks eh, siseturu toimimisel olevate tõkete kõrvaldamine. kriisi ajal, mil eh, inimesed on üha skeptilisemad Euroopa Liidu toimimise suhtes, peame neile saatma sõnumi, mis sisaldab lootust Äh, isegi kui me vaid ütleme, et me kõrvaldame takistused, mis rohkem kui kakskümmend aastat on takistanud äh, siseturu toimimist. arvan, et on tähtis, et äh, raport keskenduks just nendele teemadele. Veronika tõstatas terve rea küsimusi, mis puudutavad käesolevat komisjoni, konkreetselt sotsiaalkindlustus ja töötajate liikuvus peamiste teemadena, aitäh! rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et ma annan äh, sõna raportöörile. Äh, suur aitäh nende kommentaaride eest! ma arvan, et äh, üks peamisi eesmärke peaks olema, et eh, meie komisjonipoolne avaldus oleks selge, me oleme saanud eh, loetelu nendest valdkondadest, kus meil on pädevus ja ma loodan, et just neid puudutavad ideed lähevad raportis sisse. umbes nädala jooksul püüame kokku panna vajalikud kompromissid nii et et muudatusettepanekute põhjal koostaksime Strasbourgi nädala ja ajaks kompromissid ja selle põhjal tahame saata selge sõnumi siis juhtkomitee, komisjonile. suur tänu. me hääletame järgmisel istungil kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal aprillil. kas teil on äh, ka kompromissmuudatusettepanekuid? see tähendab, et me vaatame kahekümne kolmandal üle kompromissmuudatusettepanekud kahekümne kolmandal ja hääletame kahekümne neljandal. nii saame, nii saab äh, äh, IMCO komisjon meie muudatusettepanekuid arvesse võtta. nüüd lähme äh, päevakorrapunkti kaheksateist juurde. härra Koosa. härra Šaur on see, kes äh, esindab härra Koosat. ma annan teile sõna, et äh, Euroopa statistika programmi kohta kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist, teil on sõna Thank you very much, <clears throat> Mr Kusha, I couldn't come. suur aitäh ja härra Kosa palus mul oma seisukoha ette lugeda. ma loen selle ette ungari keeles. Euroopa statistikaprogramm vahemikus kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat seitseteist on ääretult oluline programm pidevalt on vaja keerukamat statistikat selleks, et koguda andmeid erinevatel eesmärkidel meil on äh, vaja äh, ühtses Euroopa ruumis äh, ühtseid kontseptsioone ja mõisteid andmete kogumise ja statistika kogumise valdkonnas. meil on vaja neid andmeid saada väga kiiresti, me peame tõlgendama neid andmeid hõlpsamalt. Need andmed peaksid olema ka lihtsamini juurdepääsetavad. lisaks sellele ei tohiks unustada, et kasinusmeetmed muudavad olukorra Euroopas keeruliseks ja äh, see kõik mõjutab äh, liikmesriikide õigusi ja kohustusi ning ka komisjoni õigusi ja kohustusi. Äh, uus Euroopa statistikaprogramm on vajalik selleks, et eksperdid ning inimesed, kes andmeid analüüsivad, räägiksid sama keelt ning saaksid võtta arvesse üksikute liikmesriikide erisusi. esi, ettepanekud siis kõigepealt meil on vaja tõelist koostööd Euroopa ja riigi tasandi vahel. lisaks on meil vaja sellist erialast koostööd selleks, et töötada välja statistilisi andmeid. kõneleja loeb sõnavõttu ette väga kiiresti ehk siis eh, meil on eh, vaja, eh, et need statistilised andmed oleksid kättesaadavad üle-euroopalisel tasandil. ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on juurde kui oluline on infole juurdepääs just puuetega inimeste jaoks. mida me praegusel hetkel peaksime tegema? me peame tuginema oma töös olemasolevatele statistilistele andmetele ja ma räägin siinkohal uutest indikaatoritest. ma arvan, et me peaksime olemasolevate statistika, olulise, olemasolevate statistiliste andmete põhjalt edasi liikuma, kui me uusi indikaatoreid välja töötame. ma arvan, et ei ole mõistlik äh, produktiivsuse äh, indikaatorit kasutada, äh, majanduskasvu saab mõõta teisiti. on erinevaid kontseptsioone ja strateegiaid ja need kõik tuleks harmoniseerida kui me tahame, et liikmesriigid ja komisjonid suudaksid oma tegevusi planeerida. mis puudutab elukvaliteeti ja elukvaliteedi arengut, siis ma arvan, et me peame vaatama üle indikaatorite äh, kasutamise. meil on vaja äh, meeles pidada seda, et kui me tahame avaliku ruumi äh, muuta juurdepääsetavaks ka puuetega inimestele, on meil vaja ka sellekohast statistikat. Euroopa Komisjon tahab äh, avaldada Euroopa juurdepääsuakti selleks, et parandada puuetega inimese juurdepääsu. mis puudutab sihtrühmi, siis loomulikult me peame äh, meeles pidama vananevat ühiskonda ning lisaks puuetega inimesi sel põhjusel on juurdepääs teenustele ääretult olulise tähtsusega äh, tervishoiu äh, valdkond ja puuetega inimesed on kaks äh, võtmetähtsusega valdkonda, mida jätkusuutlik ühiskond peab arvestama. nüüd transpordivaldkond. meil on vaja transpordivaldkonna statistilisi andmeid praegusel hetkel ei ole meil mitte mingisugust informatsiooni selle kohta, kuidas puuetega inimesed saavad kasutada transpordivahendeid või äh, milliste probleemidega nad silmitsi on. me ei tea mitte midagi ka äh, bussidest ja muudest ühistranspordivahenditest, mis oleksid ümber ehitatud selliselt, et nad sobiksid kasutamiseks ka puuetega inimeste jaoks, ehk siis meil on vaja edasiminekut üle-euroopalisel tasandil selles vallas. mis puudutab nüüd koolitusprogramme, siis me peame meeles pidama, et millised on äh, kasutajate vajadused, me peame kuulama ära ka kodanike mõtted. statistikaametid peavad muutuma äh, kodanikusõbralikuks, aitäh Uh, merci, monsieur Beignon. suur euh, tänu. Pignon. On the whole um,, I think the jaa, üleüldiselt võib öelda, et enamik muudatusettepanekuid on sellised, mis toovad siia üht-teist uut sisse ja neid võib ka toetada. mul on probleem äh, äh, takistuste vaba eh, fraasiga muudatusettepanekutes neli ja kümme. Eh, kui me eh, räägime takistuste vabadusest, siis see on absoluutne termin. mina tahaksin kasutada mõistet mis eh, iseloomustaks eh, juurdepääsupiiranguid, eh, sest kui rääkida juurdepääsust ja selle piiratusest, siis tegemist on pideva olukorraga ja tahet ta peab liikuma selles suunas, et olukorda pidevalt parandada, isegi ilma liikumispuudeta inimestel ei ole alati takistustevaba juurdepääsu kõigele takistuste vaba eh, termin on eh, väga absoluutne termin ja eh, see võib jätta kõrvale teatud olulist informatsiooni ja seetõttu ma arvan, et me peaksime edasi kasutama ka juurdepääsu terminit, ehk siis terminit juurdepääs muudatusettepanekut viis ma toetan, ma toetan eh, seda mõtet, et uued indikaatorid peaksid eh, nii suurel määral kui võimalik eh, tuginema olemasolevatele statistiliste andmetele, sellel on kaks head põhjust, mitte ainult kulupõhjus, mis on esimene põhjus, aga teiseks tähendab see ka seda, et mm, kui uurida olemasolevaid andmekogumeid erinevalt, siis see tähendab seda, et on olemas teatud äh, vanemaid andmeid, mida on võimalik äh, juba äh, varem kogude põhjal kasutada. ja kui võimalik, siis jah, tuleks kasutada olemasolevaid andmekogumeid juba. ma ei ole veendunud muudatusettepanekus number kuus ja produktiivsuse äh, Äh, väljajätmise küsimuses ma ei ole veel otsustanud oma seisukohta. ma ei suuda otsustada, kas see kõik on vajalik või mitte. ma ise äh, mõtlesin, et äh, produktiivsuse küsimuses võiks olla ju andmeid äh, ja nüüd lõpetuseks muudatusettepanek kolmteist, ma arvan, et see muudatusettepanek sisaldab väga keerulist sõnastust, millest on väga raske aru saada, originaal äh, on minu arvates selgem ja seetõttu ma eelistan originaali, aitäh. Merci ähm.... suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? ma paluksin härra Kossat, äh, tema kolleegi läbi äh, et äh, see äh, programm tasakaal, mis äh, on komisjoni poolt välja pakutud, et see vaadatakse üle, sest see on seotud väga paljude Euroopa Liidu, väga suure hulgaga Euroopa Liidu poliitikast, näiteks makromajanduslikud küsimused või näiteks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. see on oluline ka võitluses vaesuse vastu. meil on suuri raskusi info kogumisega, see on väga problemaatiline ning äh, see tähendab seda, et äh, et praeguse majanduskriisi vältel on meil kõige hilisem info pärit äh, hetkest, mis äh, oli pärit kolme aasta, kolm aastat tagasi. nii et äh, nii et see informatsioon on väga tähtis. ma ei ole detailselt äh, saanud seda ettepanekut lugeda. ma tahaksin Äh, on olemas võimal-, võimalus seda äh, näiteks äh, ECOFIN-i ja EBSCO vahel arutelusid pidada ja kas see võetakse arvesse selles statistilises probleem, programmis? kas keegi soovib veel sõna? komisjonist ei ole kedagi, ah siiski. oleks hea, kui komisjon saaks äh, vastata neile muredele ja hiljem me mõtleme järgi selle, kuidas me sisuliselt asja parandada saaksime. mul ei ole kahjuks teie nime. palun e-, e-, esitlege ennast ise sel ajal, kui te minu küsimustele vastate. Thank you, chair, my name is Guillermo. suur aitäh, äh, ma olen Guillermo Talia ja äh, ma asendan oma kolleegi, kes pidi siia tulema, kuid ei saanud tulla. kõigepealt äh, me tahaksime tänada proua esimeest ja härra Koosat äh, selle arvamuse eest, mis on koostatud statistikaprogrammi kohta. me võtame arvesse neid muudatusettepanekuid, mis on esitatud ja ka neid kommentaare, mida me täna siin kuulsime. me teeme omapoolset tööd selles vallas Äh, ma tahaksin kiiresti reageerida äh, teie tänastele äh, küsimustele, kõigepealt mis puudutab konkurentsivõime küsimust, siis ma võin härra Koosale öelda, et et me oleme töötanud välja statistilise tugialgatuse, me ei taha uusi algatusi eh, selles vallas ja meie ettepanek on, et muudatusettepanek eh, kuus eh, ei oleks väga asjakohane ja teiseks juurdepääs kodanikele ma tahaksin selle komisjoni tähelepanu juhtida sellele, et me ei too siia sisse mitte ainult kasutajate koolitamist, koolitamist, vaid ka kodanike koolitamist Eh, me pöörame väga palju tähelepanu eh, sellele, et eh, juurdepääs ja mõistetavus suureneks meie andmetele, et andmed oleks kõigile lihtsalt mõistetavad ja lõpetuseks, mis puudutab Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia indikaatoreid või makromajanduslikku tasakaalu, nii et menetlust, siis te olete kindlasti esimeses skoorboardis juba näinud, et meil peab olema eh, kindel statistiline alus, me teeme tööd selleks, et seda alust parandada, me oleme vägagi teadlikud eh, eh, probleemidest, mõnikord sotsiaalküsimuste ja tööhüve statistika ei ole väga hea, me teeme selle kallal tööd ja me peame tööd, töötama, töötama välja uue visiooni, kuidas muuta andmed ka sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas äh, kõrgema kvaliteetse, kvaliteetsemaks ning äh, täpsemaks, aitäh. raportöör, kas soovite midagi lisada? kas, ei? esitage see meie arutelu siis oma kolleegile ning äh, muudatus esi-, ettepanekute esimese tähtaeg on neljas aprill kell kaksteist ning vaat-, räägime neist kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal aprillil. räägime kompromissi muudatusettepanekutest kolmekümnendal ja hääletame kolmekümne esimesel mail. ning nüüd meie töö äh, viimane punkt selles koosoleku osas on arvamusraport Euroopa vastastikuse ühingu, vastastikuse ühingu põhikiri ning ma annan sõna Regina Bastusele. teeme koostööd õigusasjade komisjoniga ning arvamused esitavad ka majanduskomisjon esitab ka majanduskomisjon ja ma annan sõna. Ehm, suur aitäh, proua esimees. Euroopa vastastikuse ühingu põhikiri on teema, ehm, mis on selle komisjoni jaoks siin väga oluline. algselt olime me juhtkomisjon põhiküsimustes ning äh, veidi hiljem äh, õigusasjade komisjon äh, nõudis endale juhtrolli selles teemas ja meie, nagu te ütlesite, oleme siis nii-öelda toetav komisjon me pidime algselt äh, täiemahulisele raporti koostama, nüüd me oleme oma tegevused natukene piiratud, aga see loomulikult ei tähenda, et me ei saaks saata välja väga äh, tugevat sõnumit äh, tööhõivekomisjoni nimel, sellepärast et mina arvan, et kätte on jõudnud aeg tegeleda õigusliku algatusega Euroopa vastastikuse ühingu põhikirja loomiseks Äh, see äh, nõudmine või äh, taotlus on juba kakskümmend aastat vana. kaheksakümne teisel aastal nõudis Euroopa Parlament esimest korda sellealast seadusandlust ning tol ajal komisjon tuli välja ka määruse eelnõuga, mis kahe tuhande kuuendal aastal tagasi võeti ja meie arvates oli sellest kahju. nüüd arvamuses äh, olen ma äh, püüdnud panna äh, keskpunkti vajaduse selle järele, et vastastikustel ühingutel oleks õiguslikud instrumendid, mis lihtsustaksid enda igapäevast elu. Mm, piirideta Euroopa siseturul. erinevad Euroopa Liidu liikmesriigid Äh, on pikkade traditsioonidega, kui me räägime vastastikustest ühingutest. mõnedes riikides ei ole selliseid äh, ühinguid üldse, näiteks Küprosel, Eestis, äh, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Slovakkias, nendes riikides ei ole vastastikuseid ühinguid, aga Prantsusmaal, Portugalis, Hispaanias ja teistes liikmesriikides on väga pikk traditsioon selles valdkonnas Euroopa Komisjon viis läbi uuringu ja see uuring ütleb, et see traditsioon on nii sügavasti juurdunud, et vastastikuseid ühinguid võib äh, vaadelda kui äh, meie heaolu ühiskondade eelkäijatena ning sotsiaalmudeli eelkäijana, äh, kui me räägime tervisekaitsest ja sotsiaalkindlustussüsteemidest Need ühingud on äh, niivõrd olulised, et me peaksime äh, nende olukorda üle-euroopaliselt lihtsustama, see võimaldaks neil tegutseda lihtsamalt kui äh, liikmesriigi tasandi sotsiaalkindlustussüsteemid ja tervishoiusüsteemid äh, Ehm, on ohtu sattunud näiteks eh, finantskriisi tõttu. ehk siis eh, vastastikused ühingud, eh, mis keskenduvad sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuste pakkumisele, võiksid nüüd oma tegevust laiendada me tahame, et nad tegutseksid selge ja äh, ühtlustatud õigusliku platvormi najal üle-euroopalisel tasandil. see on äh, taust äh, kogu sellele teemale. vastastikused ühingud pakuvad sotsiaalhoolekandeteenuseid ja tervishoiuteenuseid saja kuuekümnele miljonile Euroopa kodanikule. ja nad mõjutavad vägagi suuresti äh, Euroopa eh, tööhõive valdkonda. Nad pakuvad eh, tööd üle kolmesaja viiekümne tuhandele kodanikule Euroopas. Eh, neil on kolmekümne viie protsendiline mm, mm, osakaal kindlustusturul, me räägime tõesti väga suurest ettevõtluse valdkonnast siseturul ja ma arvan, et me ei tohiks oma silmi sulgeda selle olukorra ees see sõnum, mida ma püüan edastada omalt poolt ja mille ma siia arvamusse olen ka sisse pannud, on selline, et kätte on jõudnud aeg, et Euroopa Komisjon tuleks välja seadusandliku äh, algatusega selleks, et vastastikused ühingud Äh, saaksid endale raamistiku, mis võimaldaks äh, neil tegutseda üle kogu Euroopa. ja loomulikult äh, ootame huviga seda, mida variraportöörid selle kõige kohta ütlevad ja kui te lubate, proua esimees, siis ma tahaksin omalt poolt teha ühe ettepaneku ajakava osas. õigusasjade komisjonis tegeletakse ka selle teemaga ja põhimõtteliselt kümnendal aprillil tahetakse panna paika muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kolmekümnendal ja kolmekümne esimesel mail me vaataksime need ettepanekud läbi. kompromissmuudatusettepanekuid võiks läbi vaadata siis veidi hiljem ja raport vastu võtta kümnendal juulil ja õigusasjade komisjonis toimub esimene arvamuste vahetus ilma dokumendita juunikuus, kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal toimuvad nende koosolekud ja äh, raporti projekti äh, läbivaatamine toimub kaheksandal ja, vabandust, üheksandal ja kümnendal juulil ning äh, kümnes ja üheteistkümnes oktoober on kuupäev, mil toimuks viimane äh, läbivaatamine ja eh, mil siis eh, õigusasjade komisjonis see dokument ka vastu võetakse. see kõik annab meile piisavalt aega selle teemaga tööd teha. ma arvan, et praegusel hetkel peaks selle teema näol olema Euroopa Liidu jaoks eh, tegemist juhtalgatusega. proua Sippel ja siis proua Haagin suur aitäh, proua esimees, ma tahaksin veel kord öelda seda, kui oluline meie sotsiaaldemokraatide jaoks on äh, äh, see äh, vastastikuse ühingu põhikiri, see on oluline ka äh, ühiskonna jaoks, äh, seda sellepärast, et äh, solidaarsus äh, ja mitte tulle suunatud lähenemine, mis neid ühinguid iseloomustav, iseloomustab, muudu-, muudavad need ühingud väga oluliseks osaks meie majandusest. Need ühingud panustavad suuresti paljudesse liikmesriikidesse ning see kõik võimaldaks selle lähenemisega minna üle piiride ka, tegutseda nendel ühikutel piiriüleselt ma tahaksin vaadata punkti kuus läbi koos raportööriga, sellepärast et ma olen põhimõtteliselt nõus sellega, et eh, liikmesriigid võib-olla tahavad eh, sotsiaalkindlustusmakseid vähendada, aga eh, minu arvates ei ole see siiski küsimus, mis on seotud ainult vastastikuste ühingutega. ma arvan, et Äh, äh, nemad peavad ka tegelema selle sotsiaalkan-, heaolusüsteemiga, aga peavad olema ka teised süsteemid, mis seda kõike toetavad. ja saksakeelses tõlkes äh, on vaja ka teatud punkte veel täpsustada, mis puudutab keelekasutust. vastastikused ühingud ei teeni kasumit, nad tegutsevad majanduslikult jätkusuutlikutel alustel ja kasum investeeritakse taas tegevustesse ja minu arvates ongi see, mis muudab need ühingud väga tugevaks ja meie sotsiaaldemokraatidena tahaksime tagada selle, et eh, mis tahes püüdlused seda eristaatust lahjendada eh, tuleks tagasi lükata. ma ei eh, saa päris hästi aru, mis praegusel hetkel muudatusettepanekute tähtajaga toimub ma tahaksin öelda, et vastavalt äh, äh, äh, artiklile viiskümmend meie abistav komisjon ning juri raport ei ole meile veel kättesaadav ja seetõttu on minu arvates väga keeruline olukord meil, et me peame võtma sellises olukorras vastu arvamuse, raportit ei olegi ju veel tegemist on algatusraportiga ja ma arvan, et oleks hea, kui me, me saaksime seda raportit ka arvestada ja siis äh, suunata oma muudatusettepanekud äh, sellelt aluselt ka sellele raportile. ma oleksin väga tänulik selle eest, kui keegi selgitaks, kas meil on võimalik seda raportit äh, näha ja selle põhjal tööd teha enne oma muudatusettepanekute esitamist, aitäh! proua Haagen, suur aitäh! Äh, proua esimees. suur aitäh ka raportöörile, proua Paastusele selle arvamuse eest. ja ma arvan, et kõigepealt ma peaksin ütlema seda, et äh, ma liitun äh, siin hiljem kui äh, paljud teised, aga äh, ma austan väga vastastikust ühingute tehtud tööd, ma mõistan, et juba mõnda aega on tahetud põhikirja koostada. komisjon võttis kahe tuhande kuuendal aastal oma ettepaneku tagasi ja ma tahaksin küsida järgmist. ma usun, et nõukogu ka oli seal probleem, aga võib-olla võite mind ka parandada. aga ma tahan küsida seda, et kas sellest ajast peale on midagi muutunud, kas me oleme äh, õppinud midagi näiteks äh, Euroopa kooperatiivide põhikirjast, kas me saaksime midagi õppida sellega seoses? minu arvates on tegemist väga keerulise valdkonnaga ja ma kardan, et äh, et kui me midagi teeme, et siis tuleb kindlasti vaadata seda, et see ei tooks kahju kasvu asemel ma tahaksin äh, tagada selle, et meie tegevusel ei oleks ootamatuid ja ebasobivaid tagajärgi. ja seetõttu ma pöördun tagasi selle küsimuse juurde, nimelt äh, mida me oleme õppinud, kuidas me saaksime minevikukogemust äh, kasutada selleks, et me saaksime hästi selles valdkonnas tegutseda. minu koduriigis on krediidiasutused, mis töötavad sarnasel põhimõtetel ja Eh, neid eh, erinevalt pankadest ei tulnud kriisi ajal päästa ja nad olid kriisi ajal väga tugevad. seetõttu te näete kindlasti, kui olulised sellised ühingud on. aga nüüd nad peavad vastama Solventsus kahe reeglitele ja eh, vastastikused ühingud, kes saavad kapitali liikmetelt selle asemel, et seda muul viisil hankida, nende jaoks võib olla keeruline nende tasemete säilitamine ja teenuste pakkumine ja ka konkureerimine teiste finantsasutustega. ma tahaksin seetõttu teada, kas äh, on võimalik, et see põhikiri ka kogu selle temaatikaga tegeleks, ma ei tea, milline see vastus saab olema. nagu ma ütlesin, siis äh, vastastikused ühingud on vastupidavamad kui teised asutused, teised on ka seda juba maininud see tähendab ka seda, et nad on ka jätkusuutlikumad oma loomult ja seetõttu ma arvan, et me peame neid toetama, aga ma tulen tagasi oma esialgse seisukoha juurde. ma tean, et me peame äh, tagama selle, et see, mida me teeme, oleks abiks ja mitte kahjuks äh, mina ei saa toetada midagi, eh, mis toetab äh, nende ühingute nii-öelda äh, lahjendamist äh, ma olen lugenud äh, pretsedendi õigusest, Euroopa Kohtu pretsedendi õigusest äh, vastastikuse ühingu küsimuses ja ma tahaksin teada, kas äh, pretsedendi õigusest on ka võimalik või kohtupraktikast on ka võimalik midagi õppida, nii et see aitaks meid meie töös edasi. suur aitäh teile veel kord, ma ootan pikisilmi edasist koostööd arvamuse koostaja proua Pastase ja teiste variraportööridega, ma arvan, et tegemist on väga kasuliku arvamusega, aitäh! suur tänu! ma olen nõus palju ka sellest, mis eelnevalt on öeldud selles olulises küsimuses. ning see eriti, mis puudutab proua Harkinit meie kom-, õppetundide poolt, kui me Kiigeldi raporti vastu võtsime kooperatiivide olukorra kohta, me peaksime seda meeles pidama, sest praegusel hetkel on seda statuuti väga vähe kasutatud ja oleks kahju, kui me ei saaks sellest äh, ainsatki õppetundi. samas äh, on Euroopa seadustel äh, suur mõju tegutsejatele selles valdkonnas ma tean, et vastastikuste ühingute eh, puhul on see, on, see on olnud arutusel nõukogus ja komisjonis, kus see ka eh, toppama jäi, me peaksime üritama koos tegutseda, et Euroopa statuut välja töötada. ja ma arvan, enne kui me hakkame raportit äh, Äh, lõplikult arutama, oleks hea äh, kuulata ära, kuula-, korraldada kuulamine, kus eksperdid saaks sõna võtta. me peaksime seda meeles pidama. õigusasjade komis-, äh, õigusteenistus peaks selle samuti üle vaatama. ning ma sain aru, et komisjoni poole pealt on ka algatus, äh, mis peaks lõpule jõudma aasta lõpuks. ma arvan, et me ei tohiks äh, kõrvale jätta ka meie endipoolset äh, kvaliteediuurimust. kui me liialt kiiresti tegutseme, siis äh, me surume vastastikuste ühingutele peale midagi, mida nad tegelikult ei taha. sest äh, see, mida soovid liikmesriigid, ei ole alati sugugi mitte kõige efektiivsem. nii et võib-olla on meil võimalik äh, meil sellest asjast veel uuesti rääkida ja võib-olla te toetaksite mõtet kuulata, kuulamine korraldada ja annan võib-olla nüüd sõna komisjonile, et äh, selgitaks, äh, kui kaugel ta oma algatustega on äh, vastastikuste ühingute osas. see puudutab nii vormi kui ka sisu. Merci, madame le president. Euh, il est vrai que la com-. suur tänu, proua esimees. on tõsi, et juba oktoobrist alates soovis ähm, korraldada äh, korraldada uurimuse, mis eh, oli juba ära mainitud tema teatises eh, soot-, eh, sotsiaalettevõtte algatuse teatises. eesmärgiks oli vaat-, saada ülevaade vastastikuste ühingute olukorra kohta Euroopas eesmärgiks on saada üle kõikidest eh, kõikidest ehm, takistustest, millega puutuvad kokku vastastikused ühingud, kui nad soovivad laieneda üle piiri. tulemused eh, on oodata novembri lõpuks sel aastal. ma ei tea, kas teie ajakava langeb kokku meie omaga, kuid oleks hea, kui te võtaks arvesse ka seda kuupäeva ja igal juhul sooviksin ma rõhutada, et määruse projekt on komisjoni jaoks endiselt oluline, kuid viimasel arutelul nõukoguga, mis puudutas üheksakümnendate <laughs> aastate alguse määruse projekti kohta, siis oli meil probleeme, sest äh, nagu raport seda ka ütleb, õiguslik, see õiguslik üksus ei eksisteeri sugugi kõikides liikmesriikides ja see muudab keerulisemaks arutelud nõukogus. tuleb loomulikult arvesse võtta seda, et kooperatiivi statuudi osas olid koostöös Äh, koostöö osas oli, äh, oli väga nõrk, praeguseks on loodud kakskümmend neli Euroopa kooperatiivi, samuti tuleb arvesse võtta avaliku konsultat-, avaliku arutelu äh, tulemusi, mis puudutab siis siseturu valdkonda ja, ja ettevõtete ja äriühingute õigusi see puudutab siis Euroopa ettevõtteid ning me ootame arvamust selle kohta, kas selline äh, vorm oleks teostatav ja või vajalik Euroopa tasandil. Äh, komisjoni poolt ei ole uusi samme oodata enne, kui kõik need, äh, kõik eelnevalt mainitu on tehtud, ehk siis avalik arutelu äh, on lõppenud. loomulikult on ka äh, Euroopa äh, vastastikuse ühingu sihtasutus ja ootame nüüd ära ka liikmesriikide arvamuse, sest ma tahaksin rõhutada, et kui komisjon äh, kahe tuhande kuuendal aastal otsustas äh, ettepaneku tagasi võtta Euroopa ähm, vastastikuse ühingu äh, ettepaneku tagasi võtta, see oli ainult kaks äh, riiki, kes sellele vastu olid, kõik teised olid poolt. Need riigid olid Belgia ja Prantsusmaa ning loomulikult ma tahaksin mainida ka seda, et kõik need otsused tuleb vastu võtta ühehäälselt. Te saate isegi aru, kui suuri raskusi võib tekkida mm, mitte ainult komisjoni tasandil, vaid äh, tegelikult just nõukogu tasandil. ja lõpetuseks sooviksin märkida, et, äh, et sotsiaalettevõtluse algatus näeb ette ka uurimuse läbiviimist, mis puudutab siis eh, vastastikusest loo-, vastastikususest loobumist, nagu Inglismaal juba juhtus, kui vastastikused ühingud muutuvad äh, osaühinguteks, aktsiaseltsideks ja see puudutab ka äh, kinnis, äh, see puudutab ka ettevõtte vara kaitset. suur tänu teile! Ehm, merci, bon, que le, que la commission. suur tänu, et äh, komisjon, Euroopa Komisjon äh, te, tegeleb algatustega, on väga hea, kuid oleks hea, kui ka Euroopa äh, Parlament seoses saaks kasutada oma korraldatud uurimust, mis tehti enne Euroopa Komisjoni oma nii et ma arvan, et äh, soov, et see jõuaks äh, täiskogusse aasta lõpuks, on minu meelest hea eesmärk. ma sooviksin äh, raportööriga kontrollida, kas seda ei oleks võimalik kaasata meie, meie ajakava, meie programmi selle panna, et me seda küsimust saaks pisut tähem, lähemalt jälgima peaks arutama küsimust ka variraportööridega ja siis veel lisama uue ja tööprogrammiga kuulamise vastastikuste ühingu teemal. siin puudutab loomulikult terviseküsimusi ja sotsiaalkaitseküsimusi, mis aitaks meil võimalusi kohtuda eh, akadeemikute ja ekspertidega, kes on selles küsimuses eh, juba arutelusid pidanud võttes arvesse, et mõnedes riikides äh, selline nähtus nagu vastastikused ühingud puuduvad ja nii edasi. proua raport. Obrigada, senhor presidente. Começo por agradecer. suur tänu ja tahaksin tänada variraportööre äh, nende sõnavõttude eest siin esimeses arvamuste vahetuses ja tahaksin tänada ka komisjoni, kes on loonud konteksti nendele kommentaaridele, oleme, kuulsime ka uurimusest sotsiaalettevõtluse kohta, mis puudutab nende vastastikuste ühingute täiendavat olemust, siis see on just see aspekt, mida me tahame rõhutada oma raporti eelnõus. me ei taha unustada riiklikest süsteemidest äh, sotsiaalkindlustuses ja ravisüsteemides põhimõtteliselt äh, tahame leida võimaluse, kuidas inimesed saaksid anda oma panuse sotsiaal- ja tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkusse. nii et äh, nad saaksid äh, tegutseda Euroopa tasandil harmoneeritumalt. peamine eesmärk ei ole teenida kasumit, aga kasumlikkus ei saa olla eesmärk omaette, vaid nende ühingutega seotud eesmärk on just eh, tuua kasu oma liikmetele. isegi kui me käitume ettevaatlikult, siis proua Harkin ütles täiesti õigustatult, et me püüame vastu võtta õigusakti, mis küll aitab edendada neid vastastikuseid ühinguid, aga põhimõtteliselt eh, paarkümmend aastat on need ühingud eh, olnud üsna raskes olukorras ja alles praegu oleme saamas õppetundi oma varasematest otsustest, näiteks eh, kooperatiividealane otsus. me peame olema esirinnas, kui me tahame saavutada mingit ambitsioonikat lahendust. ajalugu näitab, et vastastikused ühingud on pikas perspektiivis äh, vastupidavad ja jätkusuutlikud. me oleme näinud seda oma kogemuste põhjal liikmesriikides. ma arvan, et äh, varasemaid kogemusi saaks edaspidi ära kasutada ja tõsta teadlikkust nendest liikmesriikidest, kus ei ole veel vastastikuseid ühinguid, et nad näeksid neid alternatiivina solidaarsuse ja sotsiaalse õigluse saavutamisel. sest see on ju nende ühingute peamine eesmärk. proua esimees, ma arvan, et on oluline, et toimuks meie komisjonis kuulamine, et me saaksime kuulda asjaosalistelt endilt, kes tegutsevad Euroopa tasandil, mida nemad arvavad selle seadusandliku algatuse sisu kohta. ma arvan, et erinevate liikmesriikide kogemusi kuulmine oleks väga kasulik on oluline tundma õppida vastastikuste ühingute eeliseid ja äh, raportöörina seepärast ka mina pooldaksin kuulamise korraldamist. kui vaja, siis me võime ka tähtaegu edasi lükata kuigi ma arvan, et äh, õiguskomisjon, komisjonis on meil üsna mõistlik äh, ajaraamistik ja me võiksime oma endaajalise raamistiku kohandada sellele vastavalt. me räägime kümnendast aprillist muudatusettepanekute tähtajana, see oleks üsna keeruline. oluline on, et me arvestaksime ka vastastikuste ühingute kohta käiva uuringu tulemustega ja oma arvamuse peaksime kohandama ka õiguskomisjoni raporti seisukohtadega. nii et me võiksime ajakava vastavalt kohandada. nii, kuna meil on komisjoni arvamus, õigusasjade komisjoni arvamuse juunis Nemad arutavad raporti projekti üheksandal või kümnendal juulil, nii et me võiksime kui õigusasjade komisjon tunneb huvi selle vastu, siis võiksime korraldada oma kuulamise kahekümnendal ja kahekümne esimesel juunil ning muudatusettepanekud tuleks esitada üheteistkümnendal juulil. pärast esimest arutelu õigusasjade komisjonis ja me arutame muudatusettepanekuid kuuendal või kaheksateistkümnendal septembril ja hääletaksime kaheksandal või üheksandal oktoobril. kas see sobib teile, proua raportöör, jah? räägime, teatame sellest ka koordinaatoritele, kuid loodetavasti see ei tohiks mingeid raskusi tekitada. me oleme nüüd äh, äh, täis pimeduses, kuid see on kõik selleks, et te pildi peale palju ilusam äh, jääksite, sest valgus peab olema laitmatu ning selle osaga oma tööst oleme me ühele poole saanud ning ma kutsun teid kõiki väga olulisele mõttevahetusele esimeste konverentsi üleskutsel, minu meelest nad tegid tõesti väga hea ettepaneku, kell seitseteist null null toimub ühine koosolek majandusasjade komisjoniga, et äh, vahetada arvamusi Kreeka majandus- ja sotsiaalkriisi teemal ning äh, eesistuja kolmik on seal kõik kohal. nii et kohtume kell seitseteist null null